vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esimene poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud. seda me kontrollime, kontrollime muudatusettepanek number kaks hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. E, kolm ja kümme poolt vastu, e, see on tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt e, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, lõige viiskümmend üks, osade kaup, osade kaupa esimene poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend neli, osade kaupa, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud lõige viiskümmend üheksa poolt, vabandage. Eh, ikkagi eh, viies muudatusettepanek poolt vastu eh, tagasi lükatud, lõige kuuskümmend neli kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, seda me peame kontrollima, nii et kuues muudatusettepanek, mis puudutab lõiget seitsekümmend kuus elektrooniliselt. vabandust, mina tegin vea muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, ehm, kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige sada kaheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut seitse hääletus algas. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt F kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suurepärane töö, härra Lange. ja nüüd tuleb hääletuste seletus. Right, but it's obvious and they had this then.